Bien, queridos colegas. Hay martillo. Kolleegid. alustame oma äh, tänaõhtust koosolekut. olge palun natuke vaiksemalt. niisiis äh, alustame oma tänaõhtust koosolekut meil on siin tekkinud ajutine võimuvaakum äh, Saksamaa valimistulemuste pärast. Un proyecto de orden del día que espero pueda eh... aga teil on vähemalt olemas päevakorra projekt ning ma loodan, et me võime selle lugeda kinnitatuks nagu ma juba vara, varem ütlesin, on siin täna Saksa saadikutest puudus ja seetõttu olen mina ka juhataja ametikohal ja seetõttu äh, äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika raportit arutame homme, sest Brock saaks ka kohal olla. nii palju siis päevakorrast niisiis, kui teil midagi selle vastu ei ole, läheme siis kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on kahekümne kaheksanda augusti protokolli kinnitamine. kui kellelgi ei ole mingeid äh, märkusi selle koosoleku lõpuks, siis on see, need protokollid kinnitatud ja nüüd oleme jõudnud neljanda päevakorrapunkti juurde, selleks on Euroopa Liidu ja ASEAN-i suhted. muudatuste esitamise tähtaeg on juba läbi, see oli kümnes september meil on sada kaksteist muudatusettepanekut, need on ka teie dokumentide hulgas kõik olemas ning äh, härra Pütikohver on raportöör. aitäh, et vähemalt tema siia kohale tuli pärast eilseid Saksamaa valimisi. ning ilma pikema jututa annangi talle sõna, et ta saaks meile tutvustada oma raportit ning oma seisukohti nendest saja kaheteistkümnest muudatusettepanekust ja loodetavasti on tal ka kompromisse. palun, härra Pütikov. suur tänu, esimees. pärast äh, suhteliselt rusuvat äh, valimispäeva on tõesti kena saabuda siia Brüsselisse ja teha midagi rõõmsamat. seetõttu tahaksin ma teile lühidalt anda teada menetluse seisust. mul on kokku lausa sada kaksteist äh, muudatusettepanekut. Nende eest ma soovin kolleege ka tänada, nende muudatusettepanekutega ma olen äh, intensiivselt äh, tegelenud, olen töötanud välja kompromissmuudatusettepanekud mille üle me saame arutleda järgmisel Strasburgi nädalal ja kui asjad lähevad nii, nagu mina loodan, siis äh, kompromissmuudatusettepanekud kantaksid ära umbes pooled äh, olemasolevatest muudatusettepanekutest. minu esialgse hääletus äh, nimekirja põhjal jääb meil siis alles kakskümmend äh, vastuolulist äh, muudatusettepanekut, nii et äh, meil on enamasti sisu osas suhteliselt suur üksmeel ja ma usun, et me jõuame heale tulemusele. Eh, aitäh, härra Pütikofer. ja nüüd annaksin sõna variraportööridele proua Jeegla kõigepealt. tänan, esimees. ja suur tänu kolleeg äh, Pütikoferile. ma natukene tunnen talle küll äh, kaasa, aga täna mul on ka hea meel selle üle, et ma olen siin äh, saali rõõmsamal poolel aga igal juhul siin jätkub meie töö nii või teisiti tavapäraselt. minul on olulised äh, kolm punkti ja neljas äh, võtab need kokku. ASEAN-i riigid on äh, meie majanduspartnerid, julgeolekupartnerid ja samuti on meil kontaktid äh, sealsete parlamentidega ning neljandaks otsustava tähtsusega on see, et äh, kõik need valdkonnad, mida me käsitleme, puudutavad meie suhete keskseid äh, valdkondi ja seetõttu olen ma arvamusel, et meie raport peaks olema põhipunktidele ja üldisele fokusseeritud ja me ei peaks keskenduma üksikasjadele. ja kui me suudame kompromissides niimoodi kokku leppida, et me lähtume üldisest ja tervikust, siis me kindlasti jõuame heale kokkuleppele, mis puudutab üksikuid riike, näiteid, siis Need äh, peaksid kuuluma teistesse dokumentidesse, nii et äh, ootan põnevusega neid äh, kompromisse ja kindlasti ma tutvustan neid oma fraktsioonile ja loodan, et me jõuame heale lõpptulemusele, tänan. aitäh, proua Jeegel proua Komes saab nüüd järgmisena sõna. tema on sotsiaaldemokraatide raport, variraportöör. ma esitan tegelikult meie variraportööri härra Leichtfriedi, kes täna siin olla ei saa. ta on parlamendi delegatsiooniga Taiwanis. tema loomulikult leiab et härra Pütikoferi raportöör on, raport on hea ja õnnitleb raportööri. siin raportis on väga hea tasakaal, mille alusel edasi töötada ning ta sooviks keskenduda mõningatele asjakohasnematele punktidele. ja ta on kindel, et selles vallas õnnestub saavutada häid kompromisse. tema arvates on kõige olulisem et meil oleks uus ja kõikehõlmavam strateegia Kagu-Aasia jaoks, mis tunnistaks äh, nende suhete olulisust ja kasutaks paremini ära neid vahendeid, mis meie käsutuses on. Euroopa Liit äh, ja kõik liikmesriigid peaksid oma kohalolekut selles regioonis suurendama tema arvates on oluline, edendada jätkusuutlikku majanduskasvu, äh, sotsiaalset kaasatust ja tööturu stabiilsust. see loomulikult äh, äh, tähendab koostööd teiste ASEAN-i liikmesriikidega ning samuti on äärmiselt oluline tunnistada sotsiaal- ja keskkonnastandardeid ILO konventsioone, et nende konventsioonide põhistandardid saaks ellu rakendatud ning äh, nende standard ja kõik äh, need välisettevõtted ja ka kohalikud ettevõtted, mis piirkonnas tegutsevad, peaksid lähtuma oma tegevuses sotsiaalsest vastutustundest ning äh, üks valdkond, kus meie suhted võiksid veel areneda, on ÜRO suunis, äri ja inimõiguste alaste suuniste ellurakendamine. ASEAN-i riikide hulgas on selliseid äh, riike, kus ametiühingute roll on kasvanud, nagu näiteks Indoneesias, mis on üks ASEAN-i suurimaid liikmesriike äh, aga on ka selliseid asjaaneliike, kus ähm, ametiühinguid surutakse maha. härra Leichtfried tunneb muret inimõiguste pärast äh, üldiselt ja, ja äh, eriti naiste ja tütarlaste inimõiguste pärast. ta on mures kõigi soolise võrdõiguslikkusega seotud äh, asjade pärast samuti leiab ta, et äh, olulised on õpilasvahetused, inimestevahelised kontaktid, näiteks äh, Erasmus Mundus programm, et äh, tekiksid paremad kontaktid Euroopa ja ASEAN-i riikide teadlaste vahel Need on mõned punktid, mida kolleeg Leichtfried palus rõhutada ja mina äh, toetan samuti tema seisukohta, aitäh. aitäh, proua Gomes. härra Watson järgmisena. aitäh. mina olen Gomes, proua Gomesiga samases, äh, sarnases olukorras, ma tegelikult ei ole Alde variraportöör, aga kahjuks meie variraportöör täna siin olla ei saa ning meie fraktsiooni nimel tahaksin ma tänada härra Püdikohverit. Äh, tegemist on väga kõikehõlmava raportiga ning minu fraktsioonile ähm, teeb nalja eriti üks äh, fraas punktis üks, äh, kus öeldakse, ase on vaatamata tema sisemistele erinevustele Eh, kui me vaatame praegu Euroopa Liitu, siis võiks seda fraasi üsna tihti kasutada ju ka Euroopa Liidu enda kohta. ja me sooviksime osaleda siiski natuke suuremat edu, kui meil endal on olnud nendest eh, sisemistest erinevustest jagusaamisel. me toetame raportööri ettepanekut eh, nimetada ametisse Euroopa Liidu delegatsiooni juht ASEAN-i riikide juures. see oleks väga oluline samm me suhtume natuke küünilisemalt ähm, Euroopa ASEAN-i parlamentaarsesse assambleesse, assambleesse, sest meie äh, kogemused parlamentaarsete assambleedega, noh, mis meil on näiteks Ladina-Ameerika riikidega, Ida-Euroopa riikidega ja äh, Vahemere regiooni riikidega, ei ole alati olnud just kõige paremad, aga kuna me leiame, et igasugused kontaktid parlamendisaadikute vahel on paremad kui üldse mitte mingisuguseid kontakte siis kui see idee te teoks saab, me seda toetame. tahaksime rõhutada, äh, kuivõrd oluline on Euroopa Aasia sihtasutus, mis on nüüd juba kuskil viisteist aastat tegutsenud ning on teinud suurepärast tööd äh, seda tööd ei ole võib-olla piisavalt tunnustatud ja kindlasti ei ole seda ka liikmesriikide poolt piisavalt toetatud aga tegemist on tõesti suurepärase tööga, mis puudutab kultuurivahetusi, inimestevahelisi kontakte. ning äh, kuna meie arusaamine Aasia rahvastest võib-olla on väiksem kui meie arusaamine teist, me teame neist vähem kui mõnede teiste äh, regioonide rahvastest, siis peaksime sellele protsessile rohkem tähelepanu pöörama. ning äh, meile meeldib ka see, et raportöör on asetanud rõhku sellele, et tuleb toetada ASEAN-i inimõigust äh, valitsustevaheliste komisjoni loomist, sellepärast et on tõesti väga palju küsimusi, millega see komisjon peaks tegelema. tegemist on küsimustega, kus meie parlament ja Euroopa Liit äh, võib-olla saaks äh, mängida olulisemat rolli Äh, kui näiteks meil on olnud mõnede Põhja-Aafrika riikide puhul. nii et kokkuvõtteks, esimees, toetame me väga seda raportit ning tahaksin veel kord tänada härra Pütikohvrit tehtud töö eest. aitäh, härra Watson. Äh, proua Martines ei ole kohal, aga teda esindatakse jah, härra Tärnok ütleb, et ta esindab äh, proua de Martinit, kes ei saa täna siin olla, tema on meie ametlik raportöör Pütik, variraportöör Pütikoferi raporti küsimuses ja ka mina tahaksin tänada härra Pütikoferit tasakaalustatud ja huvitava raporti eest ning äh, mulle meeldib äh, selle raporti peasuund Euroopa Liidu ja ASEAN-i koostöö on äärmiselt oluline projekt, eriti pidades silmas äh, seda, et selles regioonis elab kuussada miljonit inimest, seal on suurem majanduskasv kui Euroopa Liidus. Äh, Aasia on tuleviku seisukohalt väga oluline ning seetõttu on äärmiselt oluline, et meil oleksid selle piirkonnaga tihedad suhted. ASEAN on üsna paindlik organisatsioon meil on äh, mitmeid erinevaid äh, formaate suhtluseks Jaapani, Korea ja teistega ning tegemist on organisatsiooniga, mis tõenäoliselt laieneb ja nad üritavad üle võtta selliseid mõisteid nagu ühisturg. ma ei tea, kas nad ühisvalarahani ka välja jõuavad, see on juba teine asi, aga mulle eriti meeldis punkt neliteist, seal räägitakse inglise keele õpetamisest, mulle tundub, et inglise keelest on kiiresti saamas ülemaailmne keel, mida ei kõnelda enam ainult Ühendkuningriigis või USA-s. nii et inglise keelel on väga palju regionaalseid variante, sealhulgas ka Kagu-Aasia variante ning nagu kolleeg Watson, tunnen ka mina muret äh, selle punkti kuus üle, kus äh, räägitakse Euroopa Parlamendi ASEAN-i parlamentaarse assamblee loomisest. mina oma raportis kümme aastat tagasi tegelikult kutsusin üles äh, idapartnerluse raames sarnase organisatsiooni Euronesti loomist ja Äh, näib, et see ei ole päriselt äh, õnnestunud. me olime võib-olla liiga ambitsioonikad, aga äh, parlamendisaadikute osalus selle, selliste organite töös on häbiväärselt väike. ja mina toetaksin sellise assamblee loomist ainult siis, kui me kaotaksime ära need kahepoolsed delegatsioonid, mis meil ASEAN-i riikidega on sellepärast, et kui meil on kahepoolsed suhted ja, ja mitmepoolsed suhted, siis me hakkame lihtsalt protsesse dubleerima ja raiskame oma vahendeid ja, ja tekitame liigse töökoormuse ka parlamendisaadikutele, kes peavad mõlemal pool kohal olema. võib-olla peaks kasutama USA kongressi mudelit, kus ei ole üldse delegatsioone ja luuakse lihtsalt ad hoc delegatsioonid väliskomisjoni raames. samamoodi mis puudutab punkti üheksateist, äh, ma mõistan, et te olete roheliste esindaja, härra Pütikohver, ja seetõttu teil on oma äh, ideed, aga meile tundub, et see punkt sekkub liigselt ASEAN-i liikmesriikide siseasjadesse, äh, selles osas, mis puudutab nende põllumajandust ja energeetikat. niisiis, me oleme ette valmistanud terve rea muudatusettepanekuid aga üldiselt me hääletame selle raporti poolt, sellepärast et ASEAN on, on tõesti väga edukas organisatsioon. aitäh. kas keegi teine soovib ka veel sõna saada? kui ei, siis annaksin sõna välisteenistuse esindajale aitäh. Ähm, minu sõnavõtt ähm, läheb samas suunas kui minu kolleegide sõnavõtud varasematel taolistel aruteludel. me tervitame seda äh, raportit Euroopa Liidu ja ASEANi suhete tuleviku teemal ning äh, äh, see raport, nagu ma juba ütlesin, on üsnagi sarnane meie enda mõttele mõttekäigule. me leiame, et me peame äh, kaasajastama oma suhteid ASEANiga, tegemist on meie jaoks loomuliku partneriga selles väga kiiresti arenevas maailma piirkonnas. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on tõesti meie suhetes uut hoogu, me oleme vastu võtnud äh, mitmeid tegevuskavasid, oleme allkirjastanud sõpruse ja koostöölepingu, on toimunud mitmed kõrgetasemelised äh, visiidid ning me loodame eelseisvatel kuudel seda hoogu säilitada. Äh, kui äh, toimuvad edasised ministrite kohku, kohtumised ja meie koostöö äh, laieneb teistesse valdkondadesse, näiteks ka julgeoleku küsimusele, ühendustele ja ma arvan, et siin me saame neid aidata ja võib-olla üks väiksem punkt, äh, punkt kakskümmend viis. Äh, rohingede koha pealt on esitatud üsna palju muudatusettepanekuid, mis muudavad seda teksti tasakaalustatumaks ja need on meile äh, vastuvõetavad, aga üldiselt me toetame väga seda raportit ja esimees, kui lubate, siis annaksin sõna ka oma kolleegile Euroopa Komisjonist. aitäh. Need muudatused, mis äh, on esitatud, on kooskõlas ähm, sellise koostööga, mis praegu juba toimub ja, ja mis ka tulevikus plaanis on. niisiis Euroopa Komisjoni poole pealt meie tervitame seda resolutsiooni eelnõu tegemist on väga huvitava ja tasakaalustatud tekstiga. mis puudutab nüüd äh, äh, järgmist perioodi, seda, mis algab aastaga kaks tuhat neliteist, äh, siis see suund, mille osas me erinevate ASEAN-i sidusrühmadega oleme kokku leppinud, toetab samuti seda resolutsiooni me võiksime keskenduda kolmele peamisele valdkonnale, kus Euroopa Liit ASEAN-i toetab. Äh, kõigepealt ähm, kogemuste jagamine, mis on seotud regionaalse integratsiooniga. Äh, teiseks ähm, kliimamuutused ja katastroofidega toime tuleb. resolutsioonis on nende katastroofide tagajärgedega toimetulemisele tähelepanu juhitud, samuti kliimamuutustele ja need kõik omakorda on seotud keskkonnaprobleemidega ning linnapiirkondade haavatavusega selles regioonis. ning kolmas valdkond, mis esialgsete kõneluste käigus päevavalgele kerkis, on kõikehõlmav äh, dialoogimehhanism mis meil võimaldaks teha tööd ja pidada äh, dialoogi sellistel mittetraditsioonilistel julgeolekuteemadel, millele juhtis tähelepanu minu kolleeg välisteenistusest, nii et, et tegemist on tõesti väga huvitava resolutsiooniga, aitäh! aitäh! aitäh välisteenistuse esindajatele! enne kui annan sõna raportöörile härra Pütikohverile tahaksin reageerida mõningatele teemadele, mis sa tõstatusid. raportöör tegi ettepaneku, et tuleks äh, tõsta Euroopa Liidu ja ähm, ASEAN-i äh, suhete profiili Äh, meil oleks, tuleks luua ühtne parlamentaarne assamblee, meil on olemas juba Eurolat, Euromeet, Euronest. ma arvan, et raportööril on õigus, kui ta ütleb, et me peame äh, nende assambleede tööd äh, ratsionaliseerima. me ei saa sellist väga olulist regiooni lihtsalt tähelepanuta jätta, sellist olulist regiooni nagu ASEAN loomulikult on meil vaja selle regiooni jaoks parlamentaarsed assambleed, aga me peame käituma mõistlikult selles osas, kuidas me selle assamblee tööd korraldame. see peab olema kooskõlas päevuse raamistikuga ja nüüd kokkuvõtteks raportöör härra Pütikofer, palun. aitäh. mul on vaid mõned märkused kõigepealt, mis puudutab Äh, kolleegide öeldud, siis tahaksin kõiki tänada äh, nende sõnavõttude eest, nende märkuste eest. härra Leichtfried ei suutnud oma muudatusettepanekuid esitada õigeaegselt ma üritan äh, seda probleemi lahendada sel moel, et integreerin, kui võimalik, mõned tema seisukohad oma kompromissidesse aga ma üritan ka esitada mõned tema muudatused äh, nagu oma suulised muudatused, et see probleem kuidagi laheneks. niisiis, äh, mis puudutab proua Jeegle öeldut, et asi peaks olema üldine, selle põhimõttega ma olen nõus ning äh, selline on olnud ka minu lähenemine ja eks äh, me hinda, kas asju on õigesti äh, ellu rakendatud, aga minu lähenemine on olnud selline, et konkreetseid näiteid mainitakse ainult siis, kui nendel on ka laiem tähendus. kui nad on sümboolse tähtsusega kui nende, nende tähendus läheb kaugemale nendest kahepoolsetest suhetest Euroopa Liidu ja konkreetse ASEAN-i riigiga. mitmed äh, fraktsioonid on minult küsinud, miks selles raportis pööratakse niivõrd vähe tähelepanu kaubandusele. kaubandusele tõesti pööratakse väga vähe tähelepanu, kuigi tegemist on äh, meie suhete väga olulise mõõtmega aga ma arvan, et me peame kõigile selgitama, et me peame piirduma oma komisjoni pädevusega, me ei ole väliskaubanduskomisjon. ja ma loodan, et väliskaubanduskomisjon annab meile andeks need mõned sõnad kaubanduse kohta, mis me siia teksti siiski sisse oleme pannud tahaksin samuti mainida ja taha, olen tänulik võimaluse eest, et möödunud äh, täiskogu nädalal Strasbourgis ähm, kohtusin kõigi kümne ASEAN-i suursaadikuga ja kõnelesin nendega raporti eelnõust. Äh, sain tõesti väga head tagasisidet. ja mõningast, mõningal määral saame seda ka arvesse võtta. mis, äh, mis puudutab härra Tänoki öeldut, siis üldiselt ma toetan seda, mida te ütlesite delegatsioonide kohta. selles osas võiksin teiega tõesti liituda, et kogu süsteem vajab muutmist. ma ei tea muidugi, kui populaarne see mõte siin kojas oleks, aga mis puudutab seda võrdlus, mida esimees tõi teiste regioonidega, siis me arvame, ma arvan, et me siin peaksime arvestama äh, asjad diplomaatilise kontekstiga kui meil on äh, interparlamentaarsed assambleed kõigi regioonidega ja ASEAN on meie jaoks väga oluline regioon, siis me peaksime hoolitsema selle eest, et et meie käitumisest ei saada valesti aru, et kui me ei taha luua seda parlamentaarset assambleed ASEANiga, et see ei tähenda, et me peame seda regiooni vähem oluliseks. nii et, et võib-olla meil õnnestub äh, Äh, siin siiski mingi ühtne seisukoht leida ning lõpetuseks, mis puudutab seda kurikuulsat äh, artiklit kakskümmend viis, siis ma luban, et ma äh, koostan siin kompromiss-sõnastuse, mis on loodetavasti kõigile vastuvõetav, aitäh! aitäh, härra Pütikohver! Äh, võtame siis äh, arvesse kõik, mis sellel teemal siin öeldud sai. ning äh, härra Pütikohver, kas teine oktoober muudatuste jaoks sobib? jah, sobib. aitäh ja nüüd saame minna viienda päevakorrapunkti juurde, milleks on kõikehõlmav äh, partnerlus ja koostöö Euroopa Ühenduse ja Indoneesia Vabariigi vahel. komisjon on saanud mandaadi äh, pidada läbirääkimisi selle kokkuleppe sõlmimiseks. Äh, läbirääkimised Äh, viidi lõpule kahe tuhande seitsmendal aastal, programm võeti vastu kahe tuhande üheksandal aastal ning nüüd peab parlament selle kokkuleppe heaks kiitma. tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, aega äh, läbirääkimiste lõpu ja parlamendi nõusoleku vahel on vähe nii et, et ma arvan, et me peame väga äh, karmist ajakavast siin kinni pidama. ma arvan, et ei ole vaja rõhutada, kuivõrd oluline on Indoneesia äh, kakssada nelikümmend miljonit äh, kodanikku, üheksakümmend, üle üheksakümne protsendi nendest on moslemid, tegemist on väga olulise riigiga, arvestades tema geostrateegilist tähtsust mis puudutab kokkulepet ennast, siis me otsustasime koostada vahearuande, kus juhime tähelepanu siis peamistele edusammudele ja peamistele prioriteetidele, mis kokkuleppes kirjas. ja kõigepealt annan sõna raportöörile proua Koomešile. Este, eh, eh, the, the, the gap that you just had nüüd see lõhe, millele te just tähelepanu juhtisite, see pikk aeg, eh, lepingu allkirjastamine ühelt poolt ja teiselt poolt, eh, selle eh, nõusoleku andmine siin parlamendis, et leping saaks jõustuda, siin on väga pikk vahe olnud ja see kõik seondub ratifitseerimisprotsessiga. ja praegu ma tean, et kakskümmend kuus kahekümne kaheksast ei kakskümmend viis kahekümne seitsmest, nüüd siis kakskümmend viis kahekümne kaheksast on ratifitseerinud Prantsusmaa ja Kreeka on need kaks liikmesriiki, kes ei ole ratifitseerinud, Horvaatia praegu on ratifitseerimisprotsessi alustanud. nii et ma loodan ja võib-olla nõukogu ja komisjon oskavad paremini sellest rääkida, aga ma arvan, et mingit sisulist äh, keerukust ei ole äh, tekkinud ratifitseerimisprotsessis, aga ometi on protsess aeglane olnud. see äh, Indoneesia on ju meie jaoks väga tähtis riik, strateegiline partner ja vajab sellisena ka tunnustamist. ja see tähendab regulaarseid külaskäike ja nii edasi, väga kahju, et komisjoni president lükkas edasi oma külaskäigu ja e, ka välispoliitika kõrge esindaja lükkas edasi oma külaskäigu ja samas on tegemist ASEAN-i asutava liikmega ja e, ROK-i liikmega, G kahekümne liikmega ja Indoneesia on tõesti väga-väga tähtis riik mitmetes aspektides. Euroopas on seostatud Indoneesia ennekõike tsunami probleemidega ja tänu selle tsunami tõttu toimus väga tihe humanitaarkoostöö Euroopa Liidu ja Indoneesia vahel, aga mitte ainult me eh, aitasime Aceh konflikti lahendada Indoneesial, seega aitasime neid nende siseprobleemi lahendamisel, me oleme Indoneesiasse ka valimisvaatlusmissioone kohale saatnud. ja näinud, et on väga tublisid samme astutud selleks, et valimised oleksid õiglased ja leiaksid tunnustuse kõikjal ja annaksid tunnistust Indoneesia demokraatia kasvust. tegemist on noore demokraatiaga, väga pikka aega elasid nad militaarse totalitaarse režiimi tingimustes ja tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa asusid nad demokraatia teele ja tõesti hämmastav on olnud see progress, edasiliikumine, mis on toimunud vahepeal ja kõik on väga aktuaalne ju, mida siin käsitletakse, tegemist on demokraatliku riiguga, riigiga, kus on kõige rohkem moslemeid ühe riigi piires maailmas ja see näitab, et demokraatia ja islam on omavahel sobivad nähtused. ja see Eh, partnerlus- ja koostööleping on tõesti laiahaareline ja auahne ning selle eesmärgiks on tihendada Euroopa Liidu suhteid Indoneesiaga ja kõikides valdkondades, mitte ainult majanduses, kõikides nendes valdkondades, eh, mida me peame tähtsaks. Indoneesia on väga tormiliselt arenenud, eksport on viimastel aastatel kahekordistunud eh, sealt ja tõesti neil on väga suur ja üha kiiremini kasvav keskklass. Euroopa Liidu investeeringud Indoneesias on tormiliselt kasvanud. näiteks eh, lennukite valmistamine ekspordiks Euroopa Liitu on üks valdkond nii et tõesti väga palju on toimunud, aga see peab koos käima ka tihedamate suhetega poliitilises valdkonnas. ja sellel kokkuleppel, koostöölepingul on ka tähtis artikkel, mis käsitleb inimõigusi, samuti massihävitusrelvade osa ja ka väikerelvade ja kergerelvade eh, artiklid, nii et Eh, siin räägitakse isegi rahvusvahelisest kriminaalkohtust selles lepingus ja loomulikult noorel demokraatial Aasia riigil eh, on eh, igasuguseid probleeme, aga meil on siin vanad demokraatiad ja neilgi on probleeme, nii et samas tuleb silmas pidada, et kui meie suhted on tihedamad, siis võidavad sellest kõik ja seda ka poliitilises plaanis ja Indoneesia leidab oma demokraatlikke väärtusi ASEAN-i kaudu, vaatame, mis toimus Myanmaris, Birmas. jah, me oleme teadlikud sellest, et Indoneesias toimuv on otseselt mõjutanud ka äh, arenguid Birmas. Indoneesia on olnud eeskujuks ja saab oma mudeleid piirkonnas tutvustada ja levitada. Indoneesia on väga tähtis partner ka rahvusvahelise julgeoleku vallas ja seda nii Kagu-Aasias kui ka ülemaailmselt ning merejulgeolek merel on üks tähtis aspekt siin, aga samuti puiduküsimused, kliimamuutuse teema on valdkondi, kus on endiselt probleeme sest Indoneesiagi ei ole immuunne selliste globaalsete trendide osas, mis on moslemimaailmale iseloomulikud fundamentalistlike gruppide eh, levik ja tugevnemine, ka Indoneesial on probleeme siin. ja sellepärast võitlus terrorismi vastu on Indoneesias ülioluline. me teame Bali pommirünnakust ja teistestki dramaatilistest pommirünnakutest Indoneesias, kus hukkus äh, palju äh, ka mitte Indoneesia kodanikke ja veelgi äh, probleemsed valdkonnad, näiteks võitlus korruptsiooni vastu, varastatud varade sissenõudmine uuesti, seal nad vajavad meie toetust ja me peame mõtlema, kuidas aidata Indoneesial ka võidelda korruptsiooni vastu sest eh, korruptsioon, me teame, otseselt seondub äriühingute juhtimisega, nende teemadega ja veel üks valdkond, inimõigused, olin hiljuti Indoneesias ja nägin oma silmaga, kuidas demokraatia hakkas arenema Indoneesias, millised olid esimesed sammud, ma nägin, kuidas inimõiguslased ja kodanikuühiskonna organisatsioonid eh, tegid läbi tohutu arengu see on tõesti hämmastav Eh, kuidas nad nüüd tegutsevad tugevalt, jõuliselt, eh, kasutavad massiteabevahendeid ja ja ma arvan, et üsna positiivne on ka see, et Indoneesia parlamendisaadikud niipea, kui nad kuulsid, et meie siin parlamendis hakkame käsitlema seda raportit, pakkusid kohe, et tulevad meiega arutama kõiki neid küsimusi, eh, mis meile huvi pakuvad ja eh, neid valdkondi, mida me tahame käsitleda ja nüüd see partnerluse koostööleping on üks viis, kuidas meie suhteid edasi arendada üks kõige keerulisemaid küsimusi on jah, inimõigused ja korruptsioon. inimõigused Äh, me teame terrorismi rünnakukatseid ja rünnakuid, mis on aset leidnud Indoneesias. Indoneesia on ling-, keeleliselt ja etniliselt väga mitmepalgeline riik, samuti väga palju on usulaskusid ja sellepärast ta ei ole immuunne selles suhtes, mis mujal toimub ja moslemimaailmas toimub ja sellepärast on neilgi tõsilisi, eh, tõsiseid inimõiguste probleeme, vandaalitsetakse kirikute kallal ja papuate probleem on endiselt aktuaalne, selle, nendegagi tuleb pidada hoopis tihedamat dialoogi ja Indoneesia parlament samas on vägagi valmis meiega kõike seda arutama ja see on väga positiivne. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et see partnerlus ja koostööleping eh, eh, peab lõppema ka ulatusliku majanduspartnerluslepinguga eh, tipnema ja sedagi praegu arutatakse ning tähtis on et mitmed tõkked, mis veel kaubanduse teel ja investeeringute teel on, riigihangete teel ja teenuste osutamise teel on, saaksid ka kõrvaldatud, nii et ma arvan, see partnerluse koostööleping on väga kasulik meie suhete süvendamisel Indoneesiaga ja me kõik saame sellest kasu. sest tegemist on strateegiliselt väga tähtsa riigiga meie jaoks suur tänu. ja nüüd ma annan sõna variraportööridele. proua Omen Ruiter kõigepealt. ma tänan. kõigepealt proua Komest raporti eest ning tänan selle informatsiooni eest, mida te meile jagasite. olen nõus teie kursiga, raportöör. see on esimene selline leping ASEAN-i riigiga, mis lõpule viiakse ja esimene seetõttu, et mitte ainult sellepärast, et Indoneesia on niivõrd fantastiline riik, vaid ka sellepärast, et see kõik on väga, väga huvitav meil on suurepärased kahepoolsed suhted Indoneesiaga, meil on ka probleeme selle fantastilise riigiga. nii et eh, probleemidega peame ka tegelema. nüüd see eh, poliitiline, majanduslik eh, ja muud arengud Indoneesias, me tahame, et need arengud jätkuksid ja tahame, et meie koostöö toimuks nendega kõikidel tasanditel sest sellest võidavad kõik ja peavadki võitma. kasulik on ju see leping nii Indoneesiale kui ka Euroopa Liidule, mõlema poole kodanikele. Anna raportis on välja toodud terve rida probleeme, me kuulsime nendest, mõnedes valdkondades on võimalik olukorda parandada, me teame, et seal on korruptsioon suur, on vaja paremini kinni pidada eh, etniliste vähemuste õigustest, samuti kodanikuühiskonnaga on probleeme. Eh, ja loomulikult eh, partnerlus- ja koostööleping ju tugineb põhimõtetele, mida meie kalliks peame, võrdsus, vastastikune austamine demokraatia, õigusriik, üksikisikute õigused ühelt poolt ja kodanik ja ühiskonna eh, normid. Te olete kõigest sellest rääkinud oma raportis, minagi rääkisin Indoneesia saadikuga eelmisel nädalal ja ta ütles, et väga hea, eh, et see raport koostatakse, sest see on nagu Indoneesiale peegli näitamine, et ta näeks, mida tuleb veel ära teha. ja eh, väga hea, et me käsitleme praegu Indoneesiat ja samas tahaksin öelda, et siin raportis on liiga vähe arvestatud neid suuri arenguid, mis on viimasel viieteistkümnel aastal Indoneesias toimunud. jah, loomulikult on puudusi, aga ma tahaksin teiega koos töötada selle kallal, et kuidas siin raportis positiivset veelgi tugevamini välja tuua, et oldaks positiivsemad siin raportis, ei saa ainult kirjeldada negatiivseid aspekte ja kui tähtis on, et esitatakse väljakutsed, mille kallal tulevikus veelgi paremini tööle hakata. nii et olen valmis andma oma panuse ja abiks olema Annale. teen mõned muudatusettepanekud siia raportisse. ja ma usun, et me peame olema konstruktiivsed oma koostöös ja raportki peab olema konstruktiivne ja tasakaalus aga samas peab see raport olema ka väljakutseks Indoneesiale äh, tulevikuks ja äh, kui tähtis on, et Indoneesia sellest väljakutsest kinni haaraks ja meil saab olema suurepärane partnerlus ja koostööleping, nii et tõesti huvitav, kuidas Prantsusmaal ja Kreekal see ratifitseerimisprotsess nüüd edasi kulgeb. Eh, suur tänu, proua Omen Reuter, härra Watson. ma tänan. minagi tahan tänada Anna Komest selle raporti eest ja toetun teie sõnadele siin alguses tõesti väga-väga hämmastavalt pikka aega on võtnud. kaks tuhat seitse parafeeriti, kaks tuhat üheksa allkirjastati ja ometi on ta veel vastu võtmata, see leping, nii et kiiresti on vaja, et nõukogus tegutsema asutaks ja tähtis on survet avaldada nendele riikidele, kes ei ole veel ratifitseerinud ei Prantsusmaa ega Kreeka ole seda veel teinud ja Horvaatia loomulikult peab selle ka ratifitseerima lisa abil, aga see vist ei ole probleem. on täiesti vastuvõetamatu ajal, mil on suur tööpuudus siin Euroopas, me lükkame edasi selliste lepingute allkirjastamise ja sellisest lepingust tõuseb tulu kõikidel liikmesriikidel loob juurde töökohti, investeeringuid ja võimalusi. nii et me väga loodame selle lepingu peale ja me ei tohi sellega rohkem venitada. üks asi, mis minule ja meie fraktsioonile siin raportis väga meeldib, on see, eh, mida siin räägitakse Euroopa Liidu Indoneesia inimõiguste dialoogi kohta, see on olnud edukas dialoog ja juba kolmandat korda on see toimunud. Eh, eh, India on nüüd teist korda edasi lükanud inimõiguste alased läbirääkimised Ind Tahiga, aga Indoneesiaga on meil siin tublisti juba edasiliikumist toimunud selleks, et inimõigused selles riigis saaksid edeneda. me jagame Anna Komeši seisukohta, et hiljutine eh, massiorganisatsioonide alane seadus võib pikemas perspektiiviks probleemiks osutuda kodanikuühiskonna organisatsioonidele. aga saab näha, milline mõju sellel seadusel hakkab olema, ta võeti ju vastu alles mõned kuud tagasi ja esialgu on ebaselge see, kuidas see seadus toimima hakkab ja kuidas ta hakkab mõjutama ühiskonda. ja meie hoiame sellel silma peal, vaatame, kuidas läheb ja me jagame Anna muret selle üle, mis toimub eh, usuliste vähemustega tegemist on riigiga, kus usuvabadus on garanteeritud põhiseadusega, aga isegi Indoneesia valitsus mõistab, et on vaja veelgi edasisi samme astuda selleks, et usulist sallivust edendada ja see puudutab kõiki uskusid, mitte ainult ahmadiasid või kristlasi. probleemid tihtipeale ei ole niivõrd seadusandlikul tasandil, vaid selles, mis toimub koha peal, kuidas tegevuspoliitikat ellu rakendatakse koha peal. aga me mõistame, et edasi on liigutud ja vaatamata sellele, et ei ole sugugi kerge, on ometi valitsus aktiivne olnud ja me tervitame seda. me oleme mures, nagu teisedki fraktsioonid, on mures korruptsiooni pärast ja rahapesu pärast Indoneesias. see on tõsine mure ja äh, relvajõudude roll majanduses on endiselt tugev. aga me mõistame, et Indoneesia on võtnud G kahekümne raames omale kohustusi ja alustab nende probleemidega tegelemist, näiteks automaatne maksuinfo vahetamine äh, maksustamise läbipaistvamaks muutmine, see on midagi, mida Euroopa Liit peaks tunnustama. ja mis puudutab eh, kriminaalsel teel saadud turu eh, ja selle liikumist Euroopa Liitu, mm, siis eh, selleski valdkonnas tuleb meil läbirääkimisi pidada Indoneesiaga. on kolm väikest valdkonda, kus me tahaksime äh, raportit laiendada ja ma teen need ettepanekud. kõigepealt tahaksime, et rõhutataks eh, rohkem kaubandussuhteid ja investeeringuid, teiseks, et rõhutataks koostöö vajalikkust energia valdkonnas ning eriti taastuvate energiate väljaarendamise valdkonnas, sest Indoneesial on tohutu potentsiaal, mis seni on kasutamata siin ja kolmandaks eh, arengukoostöö, turism ja transport, samuti merekeskkond. Need on teemad, kus meil on võimalik parimat praktikat eh, vahetada just eh, merekeskkonna kaitsel on üks valdkond, vabaühendused on väga mures sellepärast, et dünamiiti kasutatakse kalastamisel ja sellega lõhutakse korallirahusid aga on teisigi valdkondi, kus me saame mm, rohkem ära teha ja just inimestevaheliste kontaktide kaudu. ja me tahame tugevdada inimestevahelisi kontakte ja Erasmus Mundus programm, äh, Erasmus Munduse stipendiumid on suureks abiks Ehm, meie suhete arendamisel sellise väga võluva ja potentsiaalselt väga jõuka, ehm, mitte ainult majanduslikult riigiga. suur tänu, härra Pütikofer. Uh, suur tänu, minagi ühinen nende kooriga, kes eh, kiitsid Anna Komest selle raporti projekti eest meiegi oleme sama meelt. kolleegid juba võtsid siin pikalt sõna, nii et ma saan teha üsna lühidalt, ma tahaksin teha kolm lühikest märkust. kõigepealt ma olen kindel, et raporti tähelepanu keskmes on partnerluse kujundamine ja tugevdamine Euroopa Liidu ja Indoneesia vahel teiseks on vaja hea seista selle eest, et me peame vaatama, kas meil on võimalik üheskoos kodaniku ühiskonna dimensiooni meie suhetes veelgi tugevdada eh, ma tänan, härra Pütikov, härra Tän-. Um, ma tänan. jällegi minagi tahan kiita Anna Komest, kes tunneb hästi seda riiki ja kui mina alustasin, siis tema tollal oli Portugali, ei, Hollandi eh, huvide eest väljas ja siis tänu temale sai ka Ida-Timori eh, küsimus lahendatud ja äh, Indoneesia loobus oma nõuetes Ida-Timorile ja tunnustas Ida-Timori riiklust. ma loodan, et ka mujal maailmas sama malli jälgitakse, järgitakse. raport on tasakaalus ja Indoneesia on nii tohutu suur riik rahvaarvu poolest ja tema majandus areneb niivõrd kiiresti, et Euroopa Liit ei saa omale lubada seda, et ignoreerib äh, seda ja ei arenda välja paremaid, tihedamaid suhteid kõikides valdkondades, Indoneesiaga eriti majanduse valdkonnas, poliitika ja demokraatia, inimõiguste eh, vallas. Eh, need koostöövaldkonnad on ülimalt olulised. ja jah, on olnud probleeme Indoneesias vähemustega eriti viimasel aastal parlamendis võeti vastu resolutsioon, kus Ahmadia moslemite küsimust käsitleti ja Indoneesia suursaadik ütles, asjad on tublisti paremaks läinud ja meiegi oleme olnud Londoni Ahmadia ringkondadega kooskõlas, palusime neil üle selle kontrollida. aga üks asi, mida Indoneesia valitsus teeb, neil on ajalooliselt selline mõõdukas sufi traditsioon ju, aga nad on ekstremistide eh, vastu astunud islami vaimulike kaudu ja on palunud neil pöörduda selliste jäigemate äh, fanaatikute poole ja on arutlenud nendega Koraani kasutades, nii et see on üks väga huvitav lähenemisviis, mida tuleks tublisti julgustada ka mujal kasutama. nii et lõppkokkuvõttes on hästi tasakaalus raport, mina ise ei ole Indoneesias käinud, aga tahaksin mingil hetkel kindlasti ka sinna minna. meie suhted on väga tähtsad, nii et ma toetan seda raportit. Gracias, eh, señor Tannock suur tänu, doktor Tänok. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis enne veel, kui ma annan sõna proua Komešile, ma pöördun välisteenistuse poole. aga kõigepealt palun, palun kuulake mind mul on küsimus välisteenistusele. arvestades, et raportöör on meile ajakava välja pakkunud ja kakskümmend viis liikmesriiki on ratifitseerinud lepingu. nüüd minu küsimus on, kas te teate, miks? on kulunud nii palju aega selleks, et see nüüd Euroopa Parlamenti jõuaks. jah, siin on kaubandusaspekt ja härra Brock on ikka ja jälle palunud, et see dokument parlamenti arutusele saadetaks. miks meie poole varem ei ole pöördunud? teiste assotsieerimislepingutega on olnud täpselt samamoodi. Ehm, Kesk-Ameerikaga möödunud aasta detsembris ja Peruga ja Kolumbiaga lõppesid läbirääkimised aastal kaks tuhat kümme ja alles kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus sai lõpuks parlament ka oma seisukoha välja öelda. nii et ma arvan, et võib-olla oleks päris hea mõte, kui pärast seda, kui lepingud on lõpule viidud ja probleemid on lepingutega lahendatud, siis äkki saaks nad saata Euroopa Parlamenti kiiremini eh, Gracias, senor presidente. Eh, I will <clears throat> answer your, your... ma tänan, ma vastan teie esimesele küsimusele ja viimasele küsimusele ka. ma ei saa rääkida liikmesriikide nimel ja ma kahetsen, et see partnerlus- ja koostöölepingu ratifitseerimise protsess on nüüd venima jäänud, aga ma võin teile kinnitada, et kõik elu muutub sellest võib-olla kergemaks, et Horvaatia ei pea ratifitseerima seda partnerluse koostöölepingut. siin võib-olla oli täna arusaamatus, et Horvaatia peab ratifitseerima. ei, ta ei pea seda tegema. ja tahan tänada Euroopa Parlamenti ja kiita Euroopa Parlamenti selle eest, et niivõrd kiiresti olete Indoneesia teemaga tegelenud. E, jah, nõukogus ei ole töö veel lõppenud, e, ka kõik peavad väga tähtsaks Indoneesiat ja see kõik on kajastunud ka teie arutelus siin täna pärastlõunal ja meie jaoks peatähtis on see, et Indoneesia on võtmetähtsusega piirkonnas võtmetähtsusega riik ja ASEAN ilma Indoneesiata ei oleks ASEAN sellisena, nagu me teda tunneme. ja ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele ka, et see partnerlus- ja koostööleping, kui ta ratifitseeritakse, on esimene partnerlus- ja koostööleping pärast Lissaboni lepingu. nii et Äh, jah, see oli esimene, mis allkirjastati Kagu-Aasia riigiga ja seda väga pikka aega tagasi. Äh, ja samas tähtis on, et me käsitleksime seda sisuliselt. Äh, meil on tegemist ju väga tähtsa partneriga selles piirkonnas. meil on väga palju väärtusi, mida me omavahel jagame nii et partnerluse koostöölepingu peatähtis aspekt on see, et meie poliitilised lepingud arenevad edasi ja tõusevad kõrgemale tasemele kui seni ja seda Anna Komeši raport ka käsitleb ja see on väga hea tasakaalus raport, me toetame selle mitmeid aspekte. ja oluline äh, selle lepingu puhul on ka rõhutada, et see võimaldab meil äh, suurendada sektorite põhist koostööd ja siin toodi välja mõned valdkonnad nagu energia, kliimamuutused. näiteks kliimamuutuste valdkonnas Euroopa Liit ja Indoneesia etendavad üha tähtsamat osa rahvusvahelistel kliimamuutuste alastel läbirääkimistel, me saame siin koostööd teha paremini ja see partnerlus ja koostööleping võimaldab meil sellist koostööd tihedamalt teha välispoliitika tunnen ma ehk kõige paremini, me saame Birmat eh, eh, paremini arutada ja teisi teemasid ja Araabia kevade kontekstis Indoneesia oli esimesi riike, kes Kairosse kohale kutsuti. nii et me peame koostööd tegema kõikides valdkondades, aga ka kliimamuutuste teemal ja ega see partnerlus ja koostööleping ei ole protsessi lõpp, vaid pigem raamistik ja lähtepunkt ja tähtis on, et meie suhted oleksid edaspidi kvaliteetsemad Indoneesiaga. E, nii et kolleegid parlamendis ja komisjonis juhtusid siin tähelepanu sektoritel nagu turism, merendusalane koostöö. E, jah, me peame kõik koos nende teemade kallal töötama. ja tahaksin rõhutada ka seda, et mis puudutab ratifitseerimisprotsessi, siis tõesti jah, kaks liikmesriiki alles peavad selle lepingu ratifitseerima, aga ma tahan kinnitada saadikutele, et siin ei ole mingisugust vastuseisu Indoneesiale, vaid pigem tegemist on tehniliste siseriiklike protsessidega mis on ratifitseerimisel seni tõkkeks olnud, nii et loodame, et see enam kaua ei kesta. nii et me ootame nüüd tõesti, et äh, see leping kiiresti ratifitseeritakse, Euroopa Parlamendi seisukoht on peatähtis ratifitseerimisprotsessis ka, nii et ma tahan tõesti kiita parlamenti selle eest, kui kenasti te olete selle teemaga tegelenud ja Anna Komeši raport on hästi tasakaalus ja nii et ootan teiega koostööd. suur tänu ja lõpetuseks saab äh, sõna raportöör. Äh, suur tänu kõigile konstruktiivse lähenemise eest seoses antud raportiga nagu te teate, siis äh, raportil on mahulised piirangud peal, nii et ma pidin äh, nii mõndagi välja jätma. seetõttu äh, pole see võib-olla nii tasakaalus, äh, kui ma soovisin. kolleeg äh, Riia Omen-Reuten äh, ka oli sellel arvamusel ja ma olen kindel, et koos kolleegide muudatusettepanekutega me saame muuta raporti veelgi konstruktiivsemaks, eriti juhtides tähelepanu valdkondadele, kus koostöö oleks kasulik mõlemale poolele. ja tõepoolest, me kindlasti saame kõik kasu sellest koostööst äh, ka keerulistes valdkondades, nagu näiteks poliitilises valdkonnas. ma rääkisin korruptsioonivastasest võitlusest, äh, maksuparasiitiside vastasest võitlusest. Need on äh, väga tähtsad teemad, eriti seoses õppetundidega viimasest kriisist. ja Indoneesia on üks väheseid riike, mis on ratifitseerinud põgenike ja nende perede kaitsekonventsiooni. Indoneesial on väga pragmaatiline lähenemine ka põgenike probleemile ja Indoneesia on teinud head koostööd ÜRO põgenikeametiga arvatavasti nüüd uue Austraalia valitsuse ametisse asudes raskused äh, selles valdkonnas veidi teravnevad. nagu Graham Watson ütles, siis äh, keskkonnakaitse, kliimamuutused, taastuvenergiaallikates investeerimine, need on kõik väga olulised valdkonnad ja nendes tuleb tugevdada Euroopa Liidu ja Indoneesia vahelist koostööd, kõrvaldades kindlasti mitmesugused äh, takistused, mis praegu veel eksisteerivad, nagu ütles komisjoni esindaja. Indoneesia poolt äh, tehtud edusammud äh, piraatluse vastases võitluses on olnud märkimisväärsed ja seda nad on saavutanud koostöös teiste piirkonna riikidega. kui ma käisin seal kahekümnenda aasta alguses, siis tegemist oli väga tõsise probleemiga. nüüd äh, selle probleemiga on tegeletud väga pragmaatiliselt ja koostööaltilt, nii et ka meil on väga palju äh, Indoneesialt äh, õppida ja koostööst nendega kasu saada. ma ka ise esitan mõned muudatusettepanekud oma raportisse, ma pean mõningaid aspekte korrigeerima või välja võtma, sellepärast et äh, on mahupiirang ja mis puudutab äh, korrektuure, siis näiteks tuleb äh, korrigeerida ära see, et meil on juba käimas inimõiguste alane dialoog Indoneesiaga. lisaks äh, valdkond, mida tuleks rohkem sügavuti käsitleda, on Indoneesia poliitiline roll oma piirkonnas Indoneesia on algatanud äh, Bali demokraatia foorumi, mis on väga oluline. seal ei käsitleda mitte ainult inimõigusi, vaid äh, see on äh, palju enamat ja tulemusi me näeme ka Myanmaris. ka teistes poliitilistes valdkondades on Indoneesia poliitiline roll väga suur ja meil on palju õppida koostööst Indoneesiaga härra Püdikoferil on kindlasti õigus selles osas, et me peaksime aitama Indoneesia kodanikuühiskonda, kui ma käisin seal eelmise aasta maikuus ja kohtusin seal vabaühenduste esindajatega, siis meil kindlasti tuleks äh, siin omad ettepanekud äh, sõnastada väga delikaatselt, meil on kindlasti võimalik leida adekvaatne raamistik, äh, kuidas omalt poolt äh, soovitavat mõju avaldada. ma antud juhul rohkem ei ütlekski, tänan kõikide kolleegide poolt saadud toetust, jään ära ootama nende muudatusettepanekuid samuti äh, ootan äh, hea meelega siia ka Indoneesia suursaadikut, äh, samal ajal kui mina olin Hollandi saatkonnas, seal oli tema siis Lissaboni suursaadik oma riiki esindamas. ühesõnaga, ma ootan kokkusaamist temaga, Indoneesia parlamendisaadikutega, et me saaksime oma suhted viia uuele tasandile, tänan. Äh, suur tänu, Anna. ma tahaksin siinkohal juhtida tähelepanu veel sellele, et äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esimesel oktoobril kell kaksteist null null ja jõuame nüüd päevakorrapunkti number kuus juurde. Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vaheline raamleping Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta. aprillis kaks tuhat kaksteist äh, otsustasid Armeenia ametiasutused äh, osaleda liidu äh, programmides, see tähendab äh, tihedamat Euroopa Liidu ja Armeenia vahelist koostööd. see kõik on kooskõlas meie naabruspoliitikaga ja seda vaatamata sellele, et viimastel kuudel on äh, aset leidnud väga olulised äh, sündmused ja härra Tänok asendab raportööri. ja ma asendan täna kolleeg äh, Tomas Porebat, kes ei saa tervislikel põhjustel täna siin olla. me loomulikult kõik endiselt mõtleme järele selle president äh, Sarkozyani otsuse üle, mis ei olnudki väga üllatav, ähm, otsus liituda Venemaa poolt äh, pakutud äh, tolliliituga, aga see on siiski hoop kogu idapartnerlusele. loomulikult ei tähenda see seda, et Armeenia ei saaks süvendada Euroopa Liiduga koostööd ähm, erinevates valdkondades, vastupidi, Jerevani ametnikud on äh, toonitanud oma valmidust äh, demokraatlikeks reformideks, riigi moderniseerimiseks ja nii edasi. täna me räägime siin äh, härra Bureba raportist, mis on osa Euroopa naabruspoliitika strateegiast ja selle aluseks on nõukogu otsus märtsist kaks tuhat seitse milles käsitletakse üldist lähenemisviisi Euroopa naabruspoliitika partnerriikide ühenduse äh, ameti tegevuses ühendprogrammides osalemise võimaldamisele ja kui äh, see kokkulepe allkirjastatakse, siis on äh, võimalik ähm, Almeerial, Armeenial arendada kultuurilisi, tehnilisi ja muid sidemeid ja koostööd Euroopa Liiduga ja see protsess ei ole otseselt seotud äh, assotsieerimisprotsessi lepinguga, assotsieerimisprotsess oli see, millest tuli rääkida meil novembris Vilniuses, aga kahjuks see nüüd aset ei leia. nii et äh, antud äh, teema ei ole otseselt äh, seotud äh, Armeenia presidendi viimase otsusega ja kui me keeraksime Armeeniale selja, siis see oleks äh, lühinägelik poliitika, me mängiksime Armeenia Venemaale välja. volinik Füüle on öelnud, et me peame panustama uutele koostöövormidele Armeeniaga ja kindlasti Armeenia jääb aktiivseks partneriks idapartnerluses. kindlasti äh, on Armeenia ka tulevikus osaline Euronesti parlamentaarsel assambleel. nii et äh, me peaksime panema paika raamlepingu selleks, kuidas Euroopa Liit äh, ja Armeenia Vabariik äh, saaksid reguleerida Armeenia Vabariigi osalemist liidu programmides suur tänu, härra Tänok ja alustame aruteluga. kõigepealt saavad sõna variraportöörid. esimesena Kurgelt Rahvapartei. härra Kovatšev, palun. tänan, esimees. ma tahaksin äh, tänada raportööri ja kindlasti me ei äh, tohiks siinkohal äh, äh liialt lasta ennast ähm, häirida Armeenia presidendi otsuses seoses Venemaa poolt äh, pakutud äh, tolliliiduga. antud juhul me räägime Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise põhimõtetest. me oleme juba sõlminud tagasivõtulepingu, viisalihtsustuslepingu ja jõudnud äh, nüüd äh, liidu programmide juurde ja kindlasti nagu härra Tänak ütles, ei oleks äh, hea hetkel äh, keerata selga Armeeniale, muutes raske olukorra veelgi hullemaks. nii et ma toetan raportööri soovitust, suur tänu. suur tänu, härra Kovatšev proua Lunatšek, palun. tänan, esimees. ka mina tahaksin oma fraktsiooni poolt äh, üle kinnitada, et me põhimõtteliselt toetame raportööri seisukohta, et hoolimata Armeenia presidendi otsusest äh, liituda Euraasia tolliliiduga, peaks äh, Armeenia osalemise äh, liidu programmides äh, siiski heaks kiitma, sellepärast et äh, sellest saavad kasu äh, nii Armeenia kodanikud kui ka Armeenia riik, aga meil on üks mure. ja see mure tõusetus meil juba viisa lihtsustuslepinguga seoses. selgituses ehk seletuskirjas ei käsitleda eraldi Armeenia kodanike küsimust, kes elavad Mägi-Karabahhias ja seoses viisa lihtsustusega ütles komisjon meile ka, et kõik kehtib Armeenia kodanike kohta, ükskõik kus nad ka ei elaks. see tähendab seda, et isikud, kes elavad Mägi-Karabahhis, aga kes ei ole Armeenia kodanikud, nemad ei saa osaleda äh, nendes programmides ja viitsa lihtsustuses ja nagu me teame, Armeenia okupeerib kahtekümmet protsenti Aserbaidžaanist ja Mägi-Karabahhias elab äh, palju mitte Armeenia kodanikke. nii et äh, sellele küsimusele tuleks tähelepanu pöörata ja kuidas äh, on lood Aserbaidžaani liidu programmides osalemisega, meie tegime ettepaneku, et me peaksime hääletama selliseid raamlepinguid samaaegselt, ehk siis Armeenia ja Aserbaidžaani raamlepingut samaaegselt, antud juhul me selgelt eelistame Armeenia kodanikke ja seal Mägi-Karabahhias okupeeritud alal tekib ebavõrdne olukord. kui me räägime Gruusias, siis me mainime Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat, äh, siis me räägime inimestest, kellel on Gruusia kodakondsus, kellel on Venemaa kodakondsus. me peaksime sama tegema ka Armeenia puhul ja ma tahaksin komisjonilt teada, kui kaugel me oleme Armee-, äh, Aserbaidžaani äh, raamlepinguga sellepärast, et kui me neid kahte riiki võrdselt ei käsitle, siis meie jah, seisukoht ähm, tegutsemine ei ole sidus, aga rohelistena me loomulikult äh, kõigest hoolimata siiski toetame seda äh, raportit. suur tänu, härra Vaigel ja siis härra Preeda. tänan. loomulikult äh, on kasulik, kui Armeenia saab osaleda liidu programmides äh, see on siilegi selge. meil ei ole mitte mingisugust huvi suruda Armeeniat äh, isolatsiooni. Armeenial on äh, probleeme oma naaberriikidega, Türgiga, Aserbaidžaaniga ja loomulikult on neil äh, Mägi-Karabahhia probleem. me ei saa aga minu arvates äh, nii lihtsalt väita, et Armeenia on äh, surutud äh, nii-öelda Venemaa rüppe ja et Armeenia on sunnitud vastu võtma Venemaa sõjaväebaasi oma territooriumil ning et ma, Armeenia on sunnitud blokeerima äh, probleemide lahendust äh, Mägi ähm, Karabahhias. niisiis ähm, me kindlasti antud juhul peaksime andma Armeeniale võimaluse osaleda liidu programmides, aga samas äh, tuleb siiski tunnistada selgelt, et äh, mitte meie ei otsustanud äh, sulgeda ust assotsiatsioonilepingule, Armeenia ise võttis selle otsuse vastu. ja see ei olnud mingi ajalehe uudis, vaid äh, see otsus võeti vastu vabariigi presidendi tasemel nii et äh, me ei tohiks äh, käsitleda Armeeniat kui kolmandate riikide ohvrit, vaid ka nemad peavad võtma vastutust kanda. Äh, me... suur tänu ja härra Kirillov, palun. tänan, esimees. nagu me kõik mäletame, siis eelmisel täiskogul me käsitlesime seda küsimust, me olime kriitilised Venemaa-poolse surve osas. minu viimased äh, andmed siiski näitavad, et see surve niivõrd äh, suur ka ei olnudki. see selleks, ma olen nõus raportööriga, et me kindlasti ei tohiks äh, ust Armeenia ees kinni lüüa, sellepärast et äh, muidu me käituksime sarnaselt äh, Venemaaga, me survestaksime Armeeniat siis samamoodi. nii et äh, me peaksime arvestama sellega, et paljud Armeenia kodanikud on huvitatud äh, Euroopa Liidu Armeenia Vabariigi vaheliste suhete arenemisest, eriti inimeste vaheliste suhete mm, või inimeste vaheliste kontaktide läbi, see on eriti oluline just Armeenia noortele ja loomulikult äh, poliitiliselt on asi selge, et me ei saa jätkata nii nagu seni. loomulikult meil äh, tuleb siin äh, arengutega arvestada. hoolimata üllatuslikest ähm, arengutest tuleb meil siiski jätkata suhtlust, tuleb jätkata programmidega ja me peaksime aktiviseeruma seoses äh, Mägi-Karabahhi probleemidega, nagu ütles proua Lunatšik, see puudutab äh, konkreetset territooriumi, konkreetseid inimesi meie ei tee aga mitte midagi, me lihtsalt äh, toetame staatus quo'd, mis on nüüd eksisteerinud äh, juba kakskümmend aastat, äh, mingeid lahendusi selle aja jooksul ei ole leitud. sama võib loomulikult öelda teiste konfliktidega Lõuna-Kaukaasias ja Transnistrias ja kuna me ei ole andnud omapoolset panust nende külmutatud konfliktide lahendamisele, siis äh, on äh, vale ka meie poolt äh, kritiseerida survet, mida avaldatakse nendele riikidele. me oleksime äh, võinud olla juba varem palju aktiivsemad, me ei tohi ära unustada, et siin on tegemist Euroopa territooriumiga, me oleme suur liit, meil on mõjuvõimu, meil on ideid. ja sellest, kui Catherine Ashton käib ükskord seal piirkonnas külas, siis sellest ei piisa, tänan. suur tänu, härra Kirillov, härra Preida, palun järgmisena. mina äh, suhtun üsnagi kõhklevalt raportööri ettepanekusse. raportöör ütleb, et parlament kiidab heaks selle protokolli sõlmimise. mina saan asjadest niimoodi aru, et äh, Ame-, Armeenia ei ole teinud just sõbralikku žesti ja seega valik on täiesti selge, kas Venemaa või Euroopa Äh, Putin ja äh, tema äh, sõpruskond lähtub viimasel ajal väga, väga veidrast loogikast. ja samas ma olen nõus härra Kirilloviga, et me ei tohi ust siiski sulgeda, me peame selle praakile jätma, aga ka mitte pärani lahti niisiis on oluline, et me kiidaksime selle protokolli heaks ja siis, kui me seda teeme, siis me lööme ukse pärani, nii nagu mitte midagi poleks juhtunud. ma arvan, et pärast äh, Armeenia presidendi viimaseid otsuseid me seda teha ei saa. on selge, et see liit Venemaaga on väga ebasõbralik žest Euroopa Liidu aadressil. niisiis, mina ei saa sellisel kujul esitatud teksti poolt hääletada tegemist on poliitilise žestiga, sellesse tuleb suhtuda poliitiliselt, kui me seda ei tee, siis veame alt Armeenia kodanikke, sest muidu, muidu me jätame mulje, et meil ei ole mitte, mitte, mitte midagi selle Armeenia radikaalse kursimuutuse vastu. ja tegelikult ei ole mitte midagi äh, vahet sellel, mida meie siin teeme ja mida teeb Putin, aga tegelikult vahe ju ikkagi on olemas, meie poliitilised visioonid on erinevad aitäh, härra Breda, proua Lunatšek. meil ei ole täna komisjoni esindajat kahjuks. kas keegi veel soovib sõna saada? härra Tänok, palun. hetke pärast saate te sõna vaatasin komisjoni kohtade poole, et näha, kas keegi komisjoni poole pealt soovib sõna võtta. me palume komisjoni poole pealt kirjalikku vastust esitatud küsimustele. härra Puljanitš kõigepealt. aitäh, esimees me üritame veenda üksteist äh, milleski, mis on ilmselge. ma arvan, et me ei tahaks siin nüüd Armeeniale sõda välja kuulutada. või, või öö, äh, sarnasel moel käituda. Äh, on üsna tõenäoline, et Armeenia presidendi samm tuleneb Venemaa-poolsest äh, rängast survest. igatahes Armeenia on olukorda hinnanud ja on otsustanud, kuidas soovib tulevikus käituda. meie ülesanne on öelda, et me oleme selle otsusega nõus, see on nende otsus ja neil on õigus sellist otsust langetada. loomulikult meil on kahte liiki naabrid. Need, kelle Euroopa püüdlused on sellised keerulisemad, kes tahavad saada Euroopa Liidu liikmeks ja need, kes ei taha saada. Armeenia ilmselt kuulub sellest teise rühma, vähemalt hetkel ma arvan, et me ei hakka kunagi ütlema, et me ei peaks tegema koostööd ja suhtlema ja arendama häid suhteid äh, nende riikidega, kes sinna teise gruppi kuuluvad. Äh, nende riikidega, kellel ei ole Euroopa püüdlusi. Äh, selliseid püüdlusi, nagu näiteks Ukrainal ja Moldoval on. kui nad on oma otsuse langetanud teise suuna kasuks, siis me saame ikkagi nendega ju suhelda. ja mina toetan seda, mida raportöör üritas öelda. me ei saa lihtsalt äh, endast välja minna, kui keegi meile ei ütleb Nad lihtsalt ütlesid ei sellist liiki suhetele, aga on igasuguseid teisi suhteid, mida me saame arendada ja mille läbi me äh, saame ühist kasu. ilmselt äh, mõned teised riigid satuvad peagi samasse olukorda ma arvan, et me ei peaks oma, omalt poolt liiga karmilt käituma ja avaldama Armeeniale survet, aitäh! aitäh, härra Vuljanik, härra Tänok nüüd. ei, enne siiski proua Lunatšek. aitäh! tahaksin äh, vastata äh, sellele, mis te enne ütlesite, et keegi komisjoni poolt tuleb asju seletama. loodetavasti keegi kunagi ka tuleb aga komisjon tegi ka avalduse, äh, tulles vastu minu kolleegi Kiil Niitseni taotlusele seoses viisarežiimi lihtsustamisega ja tahaksin, et komisjon annaks meile nüüd ka, äh, nüüd jällegi teistsuguse vastuse. ja tahaksin pöörduda ka härra Tänoki poole, kes asendab raportööri härra Prorebat palun öelge raportöörile edasi, parlamendi seisukoha jaoks oluline, kui parlament oma seletuses väljendaks muret selle üle, äh, mis toimub Mägi-Karabahhias, väljendaksime muret nende inimeste üle, kes on Mägi-Karabahhias. ja samuti võiks, äh, me oleme seda teinud ju Abhaasia kodanike üle, kes elavad Lõuna-Osseetias või Abhaasias, nii et nii et, et palun edastage see taotlus härra Porebale, äh, et see asi saaks selgitusse sisse pandud. aitäh! aitäh, proua Lunatšek ja nüüd härra Tänok. jah, ma kindlasti teen seda. mina seda isiklikult ei toeta, te teate, et ma olen Armeenia sõber ja kui nüüd äh, päris aus olla, siis teie tõlgendus rahvusvahelisest õigusest ei lähe kokku sellega, mida parlament on korduvalt öelnud. meie oleme alati öelnud, et Mägi-Karabahhia eh, tegelikult on sellises ebaselges seisundis eh, enesemääramise ja teri-, Aserbaidžaani territoriaalse te-, terviklikkuse vahel ja on eh, igasuguse surve objekt, nii et, et meil tegelikult ei ole Mägi-Karabahhia kohas, kohta selget seisukohta, meil ei ole seisukohta, et see on okupeeritud territoorium, nagu te ütlesite. pigem on see piirkond ümbritsetud mõningate okupeeritud aladega. mina ise ei ole seal kunagi äh, Äh, äh, käinud, kui ma sinna läheksin, siis Aserbaidžaan kuulutaks mind ilmselt persona non grataks. nii palju, kui mina tean, neid seal armeenlasi sealkandis enam eriti palju järele ei olegi, nii et, et ähm, äh, minu arvates on tegemist puht akadeemilise seisukohaga, ma arvan, et me peaksime jääma sellele seisukohale, mis meil alati on olnud nii et ma ei soovita raportööril teie seisukohta toetada, aga te võite loomulikult esitada muudatusettepanekuid, kui soovite, eks nende üle siis hääletatakse. mis puudutab härra Preda kommentaari, siis temaga ma ka ei ole nõus. Äh, tema lähtub sellisest nõukogudeaegsest äh, seisukohast Äh, näiteks äh, Icesave'i puhul me ei arvanud, et tegemist oli Islandi poolse negatiivse rünnakuga Ühendkuningriigi vastu, nad lihtsalt üritasid oma majandust kindlustada ja täpselt samuti on Armeenia suveräänne õigus otsustada, millist geopoliitilist suunda ta järgib. kahjuks on ta otsustanud äh, toetada Venemaad, sest et näib, et äh, nad on veendunud, et niimoodi suudavad nad ainult oma sõltumatuse ja suveräänsuse tagada ja see ei olnud kindlasti kerge otsus ja kindlasti Venemaa Äh, avaldas survet, näiteks lubas enam-vähem seitsesada miljonit, miljardit äh, toetust, nii et, et ma ei tahaks, et ja see väide, et Venemaa on äh, Euroopa vaenlane, see on ka natuke liiga lihtsustatud lähenemine, me peame Armeenia jaoks ukse lahti jätma, kuidas me äh, iga, iganes saame ja lootma, et nad teevad kunagi valiku teises suunas ja väga paljud asjad võivad ju tulevikus muutuda, nii et, et kui me praegu ukse kinni lööme, siis see on täiesti sobimatu. aitäh, äh, härra Tänak, proua Lunatšek härra Tänaka, Te ütles, et te olete Armeenia sõber. asi ei ole siin selles, kes kelle sõber on, asi on põhimõtetes ja milles, mida see parlament kaitseb. ning äh, ma sain aru, et te annate härra Prorebale minu taotluse edasi aga siis ma paluksin, et teised variraport, ütleksin teistele variraportööridele, et mina koostan äh, seisukoha, nii palju kui mina tean, selgituskirja, seletuskirjale muudatusettepanekuid teha ei saa. nii et, et kuna see ei ole võimalik, siis ma paluksin, et ka teiste fraktsioonide variraportöörid äh, toetaksid kirjalikku taotlust härra Prorebale panna see sisse. ma lihtsalt väljendan oma muret siin. ja nagu te, härra Täno, kuulsite, minu fraktsioon toetab Armeenia osalemist Euroopa Liidu programmides, me ei ole öelnud, et me vastu hääletame aga meil on probleem Mägi-Karabahhiga, mis on lahendamata. nii et, et me peaksime äh, seda muret äh, siiski kuskil väljendama, nii et ma võtan variraportööridega ühendust ja palun, äh, et nad toetaksid sellise kirja saatmist härra Prorebale, aitäh. aitäh. sellega oleme selle päevakorrapunkti arutelu ammendanud muudatuste esitamise tähtaeg on kahekümne viies september, keskpäev ja nüüd peatame istungi kaheksaks minutiks. enne kui siia tuleb siis delegatsiooni juht. kas te ütlesite, et kakskümmend viis oli muudatusettepanekute tähtaeg? jah. sekretäriaat äh, tõlgendas asja niimoodi. Äh, muudatused äh, seletuse kohta on valikulised, raportöör ise otsustab, mida ta nendega teeb. niisiis, tähtaeg on kahekümne viies september ja nüüd teeme lühikese pausi, enne kui tuleb siia Nigeri delegatsiooni juht.